So, liebe. kallid kolleegid, võtke istet, palun. So, schönen guten Morgen alles. tere hommikust kõigile, kallid kolleegid, ma loodan, et kõik kõik äh, saalis, kaasa arvatud ka tõlgid, äh, puhkasid hästi ja on nüüd siin jälle rõõmsalt tagasi. kui ma siin ringi vaatan, siis näen, et äh, osad inimesed ei ole veel kohale jõudnud, aga on teel. ma loodan, et poole kümneks jõuavad nad kohale, kui me asume hääletama. ma avan tänase koosoleku ja kohe, kui oma paberitest need märkmed üles leian et ma saan siin tervitada kahte uut asendusliiget selles komisjonis, Jean-Marie Cavada ja kolleeg Prioris. ma loodan, et proa hoopis, vabandust, aga jah, küll ma ära õpin selle nimedega on lugu alati natuke keeruline. täna on meil kõik keeled olemas, välja arvatud malta, horvaatia ja iiri keel. nii palju siis äh, infoks teile. teiseks meil toimus dialoog äh, ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni rakendamise töörühmaga. see toimus kahekümne seitsmendal ja kahekümne kaheksandal augustil. kolleeg Kosa osales sellel kohtumisel ja ta annab meile ka võimalikult kiiresti ja lühidalt infot selle kohta, mida seal kohtumisel arutati. palun, härra Koosa Köszönöm a szót, elnök úr. Igyekszem rövid lenni, bár ez... Aitäh, härra esimees, üritan teha lühidalt. tegemist on tõesti väga tõsise küsimusega ja ma alustaksin sellest, et meil on puuetega inimeste õiguste konventsioon ja Euroopa Liit on sellele konventsioonile alla kirjutanud. tegemist on erakorralise olukorraga alla ei ole kirjutanud mitte üks riik, vaid terve riikide rühm rahvusvahelise organisatsioonina siis. ja tegemist on siis ÜRO töörühma puhul organiga, mis kogu aeg teostab järelevalvet selle üle, kuidas õigusi rakendatakse ja hinnatakse ka Euroopa Liidu pingutusi. institutsioonid leppisid kokku kokku eh, töörühma loomises selleks, et rakendamist jälgida, on kolm parlamendikomisjoni, mis osalevad selles töös. meie komisjon on juhtivaks komisjoniks eh, ja vastutavaks ning meie komisjoni põhjal ka petitsioonikomisjon ja kodanikuvabaduste komisjon on kaasatud sellesse töörühma aprillikuus eh, lükkasime töö käima ma käisin Genfis aprillikuus selleks, et osaleda dialoogil ja aprillikuisel dialoogil pandi paika raamistik ning nüüd augustikuus, kahekümne seitsmendal ja kahekümne kaheksandal augustil Euroopa Komisjon tegi omapoolse esitluse. komisjon saatis Euroopa Liidu liikmesriikidele küsimustiku kogus vastused, võttis need vastused Genfi kaasa ja esitles siis neid vastuseid. tööhõivekomisjon jätkab oma tööd ja see rakendusrühm teeb järeldused järgnevatel päevadel ja meie peame siis nendele järeldustele oma vastuse andma, kas siis tegema uusi soovitusi õigusloomeliste algatuste osas või ka teiste dokumentide osas. kõigepealt äh, tahaksin mainida kärpemeetmeid, mis puudutavad ka finantskriisi, siis tõukefonde ja tõukefondide vahendite kasutamist, need on need küsimused, äh, mille kohta siis küsimusi esitati. siis oli veel ka küsimusi selle kohta, kuidas Euroopa õigusloomega parandada juurdepääsu, puuetega inimeste juurdepääsu. nagu kolleegid teavad, neli aastat tagasi komisjon lubas, et töötatakse välja uus õigusloomeline ettepanek juurdepääsetavuse kohta. on veel ka teisi küsimusi õigusliku esindatuse kohta puuetega inimeste puhul, kas nende valimisõigus on piiratud või mitte, mida Euroopa Liit soovib teha selleks, et neid inimesi aidata. mainiti isegi emaduspuhkust, arengupoliitikat ja teisi küsimusi. Euroopa Liit on väga palju äh, küsimusi esitanud äh, selle teemavaldkonna kohta ja lõpetuseks raamistik. raamistik on sõltumatu meede, mis kontrollib meie tööd, aga Euroopa Komisjon on ka selle raamistiku liikmeks. ja ma nägin, et äh, Genfis äh, olev äh, töörühm kritiseerib meid. meie rääkisime parlamendi resolutsioonist, mis võeti vastu maikuus Euroopa Parlamendis ja see oli väga positiivne samm. ma arvan, et kolleegid teavad juba, et sellel sügisel koostatakse uus raport äh, ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni kohta ja see tegelikult näitab, et äh, tööhõivekomisjon on tõesti pühendunud äh, puuetega inimeste õiguste olukorra parandamisele. septembri kuus loodi parlamendis ka töörühm, see on võrgustik, üheksa komisjoni saatis sinna liikmed ja ma tõesti leian, et me oleme väga palju ja korralikult ära teinud. aitäh, kolleeg Koosa. see oli tõesti väga lühike ja sisutihe ülevaade nüüd läheme päevakorrapunkti number kolm juurde, töövahendus äh, Euroopa tööturuasutuste võrgustik liikuvusteenuste kättesaadavus töötajatele tööturgude täiendav ühendamine. kahekümne kolmandal juunil võtsime vastu Heinz Beckeri raporti, nüüd vahepeal on toimunud läbirääkimised, nimelt me andsime ka läbirääkimiste mandaadi äh, Äh, pidamaks läbirääkimisi komisjoni ja nõukoguga. esimene kohtumine toimus viieteistkümnendal juulil, mis oli edukas ja kus juba esimeste peatükkide üle ka läbirääkimisi peeti. mina olen siin märkmetesse kirja pannud, et on tehtud edusamme ma ei taha kolleeg Beckerilt sõnu suhu, kolleeg Beckerile sõnu suhu panna, ta võib nüüd kõigest rääkida, aga mitte kauem kui kümme minutit selleks, et me saaksime hääletusega õigel ajal alustada. palun, kolleeg Becker. aitäh, mul on väga hea meel äh, selle üle, et meie esimees ise juhatab istungit äh, üle pika aja, see on tõesti väga tore jah, tõepoolest, see on olnud edukas protsess, eile oli teine tri-, kolmepoolne kohtumine ja me leppisime kokku sellises äh, tööpõhimõttes, et kõigepealt me alustame artiklitega ja pärast tegeleme põhjenduspunktidega. artiklite osas jõudsime hästi edasi, eelkõige seoses küsimusega, kuidas Eurose võrgustik tuleks üldse Ähm, üles ehitada, meil on väga keerukad struktuurid Euroopa tasandil, koordinatsioonibüroo, riiklik koordinatsioonibüroo, on äh, küsimus selles, et äh, avalikel äh, tööturuasutustel on eelisseisund ja siis alati on küsimus, milline roll peaks olema era-, tööturuasutuste ja vabaühenduste roll see kõik on väga keerukas arutelu, aga me oleme jõudnud nii kaugele, et me saame öelda, et me oleme jõudnud üksmeelele, sõnastuse üle käib veel töö ning on veel üks aspekt, mis meie jaoks on väga oluline, see puudutab sotsiaalpartnerite rolli kas seal ei ole enam mingit vastuolu, vaid tegemist on tehniliste küsimustega, nii et me arvame, et tasapisi liigume edasi oma tööl, nii nagu me selle komisjonis siin välja töötasime ja otsustasime, mingeid suuri takistusi näha ei ole, oluline on see, et meil on konstruktiivne ja positiivne atmosfäär nõukogu poolt ja komisjoni poolt, meil ei ole mingeid emotsionaalseid tõkkeid seal, ma tahaksin kasutada juhust ja tänusõnu siin äh, öelda. Ähm, proua Ulskog juhtis ka väga hästi äh, töö, meie tööd ja sekretäriaadist ja Barbarast on väga palju kasu olnud, meie õigustalitus ja Maarja on olnud väga tõhusad ning väga hästi on toimunud koostöö meie variraportööride ja nende kaastöötajatega. see kõik on olnud väga meeldiv ja ma loodan, et ma liiga pikalt ei rääkinud, aga kui asjad hästi on, tuleb seda ka öelda. aitäh, kolleeg Becker, see kõik äh, tõesti jätab väga hea mulje, ma soovin teile edu nendes äh, läbirääkimistes. ja nüüd me oleme liiga kiiresti töötanud. hääletused on ette nähtud poole kümneks ja ma tõesti kiirustasin teid liiga palju tagant ja me peame nüüd väikse pausi tegema kindlasti on teil äh, vaja rääkida oma puhkusemuljetest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 lugupeetud kolleegid, alustame hääletust, eelarve äh, hääletust, äh, vähemalt äh, hääletust selle eelarve osa üle, mis, mida meie tööhõivekomisjon peab käsitlema. meil on üheksakümmend neli muudatusettepanekut, mida me peame hääletama ja ja seda me nüüd tegema hakkamegi ja esi-, kõigepealt hääletame muudatusettepanekut kuuskümmend kaks, kolmkümmend kaheksa. Äh, kes on poolt, palun meil andke käega märku. aitäh, kes on vastu? ja sellega on see tagasi lükatud. ja nüüd jätkame äh, muudatusettepanek kuuskümmend kaks, kolmkümmend kaks, kes on poolt? palun andke käega märku, aitäh, kes on vastu, kes jääb erapooletuks, vastu võetud. kuuskümmend kaks, kolmkümmend üheksa, kes on poolt, kes on vastu, tagasi lükatud. kuuskümmend kaks, nelikümmend viis, aitäh, kes on vastu, vastu võetud. kuuskümmend kaks, null null, kes on poolt kes on vastu? ja po-, enamus oli poolt. aitäh, kuus, kontrollime, kontrollime kuuskümmend kaks, null, null. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. neli kakskümmend kaks poolt, äh, seitseteist vastuhäält äh, vastu võetud. ja nüüd kuuskümmend kaks, nelikümmend kuus. kes on poolt? palun andke käega märku. kes on vastu? kuuskümmend kaks, kuuskümmend kaks, nelikümmend kuus, nagu alguses ütlesingi, kes on poolt, kes on vastu. enamus oli vastu, tagasi lükatud. ja seega hääletame nüüd kuuskümmend kaks, nelikümmend, kes on poolt, kes on vastu. see on vastu võetud ja nüüd kuuskümmend kaks null üks, kes on poolt, kes on vastu. enamus oli poolt, vastu võetud. kuuskümmend kaks null kaks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud enamus oli poolt, vastu võetud kuuskümmend kaks, kolmkümmend kolm, kes on poolt, kes on vastu? enamus oli poolt, vastu võetud kuuskümmend kaks, nelikümmend kaks, kes on poolt? kes on vastu? tagasi lükatud. kuuskümmend kaks, nelikümmend kolm, kes on poolt? kes on vastu? ja kontrollime, kuuskümmend kaks, nelikümmend kolm kuuskümmend kaks, nelikümmend kolm, kontrollime elektrooniliselt. kas kõik on hääletanud? vastu võetud. ja nüüd kuuskümmend kaks, nelikümmend kaheksa, kes on poolt, kes on vastu? tagasi lükatud. ja nüüd hääletame kuuskümmend kaks, nelikümmend üheksa, kes on poolt, kes on vastu selgelt tagasi lükatud. ja nüüd hääletame muudatusettepanekut kuuskümmend kaks, kolmkümmend neli. kes on poolt, kes on vastu? vastu võetud. kuuskümmend kaks, viiskümmend, kes on poolt, kes on vastu? selgelt tagasi lükatud. kuuskümmend kaks, null kolm, kes on poolt kes on vastu? vastu võetud. ja sellega ei hääleta me kuuskümmend kaks, viitkümmend ühte ega viitkümmend kahte, nüüd me oleme jõudnud muudatusettepanekuni kuuskümmend kaks, kolmkümmend viis, kes on poolt, kes on vastu? vastu võetud. kuuskümmend kaks, viiskümmend kolm ja kuuskümmend kaks, viiskümmend neli Neid me saame ühiselt hääletada, need on identsed, kes on poolt, kes on vastu. Need on mõlemad tagasi lükatud. kontrollime, kontrollime kuuskümmend kaks, viiskümmend kolm ja kuuskümmend kaks, viiskümmend neli. Bitte, Ines Zuber. Ines Zuberil sõna. Uh, tahtsin lihtsalt öelda, et siin on üks liige, kellel ei ei ole kaarti kaasas, ta sooviks poolt hääletada ja kuue NGL-i liige on, liikmega on tegemist. okei okay,, me, me beobachten das me.... palun andke siis selgelt käega äh, märku, et me saaksime aru ja me näeme, et SED-l on üks liige ülearu, kes äh, vabatahtlikult loobub äh, hääletamast SED fraktsioonis või Juta, äkki mm, tuleb sul seda otsustada? Juta, sul on üks mängija ülearu <laughs> kas on veel mingeid äh, probleeme, mida oleks vaja lahendada? nii et äh, kaks, nii et need muudatusettepanekud on vastu võetud ühe äh, häälse enamusega ning nüüd äh, kuuskümmend kaks, viiskümmend viis, kes on poolt, kes on vastu vaban-, e-, esimees vabandab ja nüüd me oleme jõudnud muudatusettepanekuni äh, kuuskümmend kaks, äh, viiskümmend kuus märkused, kes on poolt, kes on vastu, tagasi lükatud. ja nüüd muudatusettepanek kuuskümmend kaks null viis, kes on poolt, kes on vastu, enamus oli vastu nüüd äh, kuuskümmend kaks, äh, viiskümmend seitse, kes on poolt, kes on vastu? ka see on tagasi lükatud. kuuskümmend kaks, viiskümmend kaheksa, kes on poolt, kes on vastu? ja seda kontrollime, kuuskümmend kaks, viiskümmend kaheksa, kontrollime elektrooniliselt. Bei S&D ist einer zu viel ja S ja D fraktsioonis üks äh, liiga ülearu, te saadate alati varumängijaid platsile, ütleb esimees. ja kuuskümmend kaks, viiskümmend kaheksa vastu võetud. ja nüüd kuuskümmend kaks, kuuskümmend, kes on poolt, kes on vastu vastu võetud ja nüüd kuuskümmend kaks, kuuskümmend märkused, kes on poolt, kes on vastu, vastu võetud. ja nüüd äh, kuuskümmend kaks, kuuskümmend kaks, kes on poolt, kes on vastu ei olnud piisavalt selge, mulle meeldiks seda kontrollida, kuuskümmend kaks, kuuskümmend kaks, kontrollime elektrooniliselt. Alle abgestimmt? kas kõik on hääletanud? vastu võetud. tegelikult oleks seda võinud ka näha. kuuskümmend kaks null seitse, kes on poolt, kes on vastu? väga raske on aru saada ja kontrollime kuuskümmend kaks null seitse, kontrollime elektrooniliselt. kas kõik on hääletanud? ja vaatame, mis tulemus on. tagasi lükatud. ja nüüd hääletame kuuskümmend kaks, kuuskümmend kolm, kes on poolt, kes on vastu. selgelt tagasi lükatud. kuuskümmend kaks, kuuskümmend neli, kes on poolt, kes on vastu. ka see on tagasi lükatud kuuskümmend kaks, kuuskümmend neli, märkused, kes on poolt, kes on vastu, vastu võetud. ja nüüd kuuskümmend kaks, kuuskümmend kuus. ei pea hääletama, kuuskümmend kaks, kuuskümmend viit vabandust, kuuskümmend kaks, kuuskümmend viis, kes on poolt, kes on vastu? vastu võetud. kuuskümmend kaks, kuuskümmend kuus, kes on poolt, kes on vastu? tagasi lükatud. ja kuuskümmend kaks, kuuskümmend seitse, kes on poolt, kes on vastu? ka see on tagasi lükatud kuuskümmend kaks, kuuskümmend seitse märkused, kes on poolt, kes on vastu. samuti tagasi lükatud kuuskümmend kaks, kuuskümmend kaheksa, kes on poolt, kes on vastu, vastu võetud. kuuskümmend kaks, kuuskümmend üheksa, kes on poolt, kes on vastu, vastu võetud kuuskümmend kaks, seitsekümmend, see on identne. kas me peame seda uuesti hääletama? ei pea uuesti hääletama. kuna kuuskümmend kaks, seitsekümmend üks, kes on poolt,

me just nägime, et äh, siin hääletusnimekirjas on viga kuuskümmend kaks, seitsekümmend üks, siin peaks olema märkus, mis on äh, kuuekümne kahe, seitsmekümne juures ehk see, äh, seda ei tule hääletada, kui läks läbi kuuskümmend kaks, kuuskümmend üheksa. ja nüüd oleme endiselt kuuekümne kahe, seitsmekümne kahe juures. kes on poolt, kes on vastu? ja kontrollime seda. kas kõik on hääletanud? kõik on hääletanud, mis tulemus on? nelikümmend poolthäält, üheksa vastuhäält. ma ilmselt ei näe korralikult ja nüüd kuuskümmend kaheksa, äh, kuuskümmend kaks null kaheksa, kes on poolt, kes on vastu, vastu võetud. kas te soovite kontrollida, ei soovi? ja oleme jõudnud muudatusettepanekuni kuuskümmend kaks, seitsekümmend seitse, kes on poolt? kes on vastu? enamus oli poolt, vastu võetud kuuskümmend kaks, seitsekümmend kaheksa. kes on poolt, kes on vastu? see on samuti vastu võetud ja nüüd kuuskümmend kaks, seitsekümmend üheksa, kes on poolt, kes on vastu? ma arvan, et enamus oli poolt, nii et vastu võetud ja nüüd äh, kuuskümmend kaks kümme, kes on poolt, kes on vastu, tagasi lükatud. kuuskümmend kaks kaheksakümmend, kes on poolt, kes on vastu, tagasi lükatud. kontrollime elektrooniliselt kuuskümmend kaks kaheksakümmend. kas kõik on hääletanud? aitäh ja tulemus tagasi lükatud. ja hääletame nüüd kuuskümmend kaks üksteist, kes on poolt, kes on vastu, tagasi lükatud. kuuskümmend kaks kaheksakümmend üks, kes on poolt, kes on vastu, see on tagasi lükatud. kuuskümmend kaks kaksteist, kes on poolt, kes on vastu ka see on tagasi lükatud. kuuskümmend kaks, kaheksakümmend kaks, kes on poolt? kes jääb erapooletuks? kes on vastu? kontrollime kuuskümmend kaks, kaheksakümmend kaks. kas kõik on hääletanud? tagasi lükatud. ja nüüd kuuskümmend kaks kaks kolmteist, kes on poolt, kes on vastu. enamus oli vastu, tagasi lükatud. kuuskümmend kaks, kaheksakümmend kolm, kes on poolt, kes on vastu, vastu võetud ja nüüd kuuskümmend kaks, kaheksakümmend neli kõigepealt arvud, kes on poolt, kes on vastu, tagasi lükatud, kuuskümmend kaks, kaheksakümmend neli märkused, kes on poolt, kes on vastu, tagasi lükatud ja kontrollime kuuskümmend kaks, kaheksakümmend neli märkused. Haben alle abgestimmt? kas kõik on hääletanud? ja tulemus on tagasi lükatud. edasi kuuskümmend kaks, kaheksakümmend viis, kes poolt, vastu, tagasi lükatud, kuuskümmend kaks, viisteist, poolt, vastu, tagasi lükatud kuuskümmend kaks kuusteist poolt, vastu, vastu võetud, kuuskümmend kaks seitseteist poolt, vastu, pole päris kindel, nii et kontrollime no das war doch eindeutig. oli tegelikult päris selge, nii et äh, olete küll alles puhkuselt tagasi tulnud, aga üritage siiski käed kõrgele püsti ajada. see kehtib praegu ilma mingisuguste poliitiliste vihjeteta konservatiivsele poolele sellest kojast. kuuskümmend kaks, kaheksakümmend kuus, kes poolt? vastu? tundub et tagasi lükatud, kuuskümmend kaks kaheksateist poolt, vastu. nojah, jälle väga raske. kontrollime, kuuskümmend kaks kaheksateist. eindeutig dagegen. täiesti selgelt tagasi lükatud kui ma liiga kiiresti numbreid üles loen ja siin see käte meri segane on, siis ma ei saa täpselt aru, kes on poolt, kes vastu. aga proovime siis veel kord. ärge tõesti palun protesteerige. ma leian, et te teete seda väga põhjalikult, aga kahe suure fraktsiooni koordinaatorid ühtemoodi hääletavad, siis on ju täiesti selge, mis tulemus on. ma leian, et te teete oma tööd väga põhjalikult, aga ma mõtlen, et kui meil järgmine kord on väga pikk hääletusnimekiri ja neid on palju, siis ma kardan, et see võtab liiga palju aega, nii et meiegi poolest võite teha kiiremini isegi, sest te küsisite, et kas ma teen liiga kiiresti. jah, ma arvestan sellega aga ma võin teile kinnitada, et ma saan ka kiiremini hääletusi läbi viia. kuuskümmend kaks, kaheksakümmend seitse poolt, vastu, tagasi lükatud kuuskümmend kaks, üheksateist poolt, vastu, tagasi lükatud kuuskümmend kaks, kakskümmend poolt, vastu, era-, tagasi lükatud kuuskümmend kaks, kakskümmend üks poolt, vastu väga raske, vaatame siiski ka, kontrollime, kuuskümmend kaks, kakskümmend üks hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? kas meil on ka tulemus napilt tagasi lükatud? isegi kui me selle hääle juurde loeme, on võrdne seis ja ikkagi tagasi lükatud kuuskümmend kaks, kakskümmend kaks poolt, vastu sama olukord, nii et kontrollime kuuskümmend kaks, kakskümmend kaks elektrooniliselt, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. jällegi tagasi lükatud, sest võrdselt aa ei, siiski, siiski üks hääl tuleb juurde lisada, siis on vastu võetud. kuuskümmend kaks, kakskümmend kaks on vastu võetud kahekümne viie poolt ja kahekümne nelja vastuhäälega. edasi kompromissettepanek. ja palun. kompromissettepanek kuuskümmend kaks, üheksakümmend viis, kes poolt, vastu vastu võetud. edasi kuuskümmend kaks, kakskümmend neli poolt, vastu, tagasi lükatud. edasi kuuskümmend kaks, kakskümmend viis poolt, vastu. tundub, et vastu võetud, kas soovite kontrollida? ja kontrollime kuuskümmend kaks, kakskümmend viis, kontrollime. kas kõik on äh, hääletanud? jah, siis tulemus on tagasi lükatud. kuuskümmend kaks, kakskümmend kuus poolt, vastu, tagasi lükatud, kuuskümmend kaks, kakskümmend seitse poolt, vastu ka see on tagasi lükatud. kuuskümmend kaks, kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, vastu võetud. kuuskümmend kaks, kakskümmend kaheksa poolt. oi, vabandust, see langeb ära. edasi kompromissettepanek kuuskümmend kaks, üheksakümmend neli poolt, vastu, vastu võetud kuuskümmend kaks, üheksakümmend üks poolt, vastu, vastu võetud, kuuskümmend kaks, kolmkümmend poolt, vastu, vastu võetud, kuuskümmend kaks, üheksakümmend kaks poolt, vastu tagasi lükatud, kuuskümmend kaks, üheksakümmend kaks märkused, kes poolt, vastu, tagasi lükatud, kuuskümmend kaks, kolmkümmend üks poolt, vastu, vastu võetud, kuuskümmend kaks, üheksakümmend kolm poolt, vastu, vastu võetud ja nüüd lõpphääletus eelarve muudatusettepanekute üle, seda ei ole, me lihtsalt saadame vastutavale komisjoni enda tulemuse edasi, nii nagu tänane hääletustulemus siis oli. nii et sellega oleme me päevakorra täna ammendanud. suur tänu kõigile, kes aitasid kaasa sellele tööle, me kohtume uuesti viieteistkümnendal septembril pool kümme kuni pool üks ja kuni siis pärastlõunal kolm kuni pool seitse on meie koosolek. ilusat päeva jätku teile!